kui reklaam on suunatud lastele ja noorukitele ja arvestame ka laekuvate andmetega. suur tänu, volinik. ja härra Haani sõnavõtt lõpetab selle päevakorrapunkti arutelu ja hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend sellega me jõuame päevakorra järgmise punkti juurde ja see on ka tänane viimane päevakorrapunkt, nimelt proua Svenbeni raport finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimise kohta, anonüümsed kauplemisvormid ja nii edasi. raportöör saab sõna neljaks minutiks. tänan, president. mul on raske nendele selgitada, kes ei tunne finantsžargooni, millest mu raport räägib. me kõigepealt liitan sellele eh, finantsinstrumentide kauplemisele ka anonüümsete kauplemisplatvormidele, eh, millega ei ole tagatud eh, kauplemiseelne läbipaistvus. raport laias laastus hindab turgude finantsinstrumentide direktiivi hindamist, direktiivi, mis valmis aastal kaks tuhat seitse, mis puudutab aktsiate kauplemist vaatamata sellele, et tegemist on äärmiselt tehnilise raportiga, äh, mind julgustab äh, komisjonis toimunud põhjalik arutelu ja tänu minu kolleegidele tõsisele tööle on ma suutnud saavutada suure toetuse fraktsioonidest Äh, on esitatud kakskümmend üheksa muudatusettepanekut ja kakskümmend kuus kompromissi. arvestades, et tegemist on omaalgatusega raportiga ja et see läheb hääletuse täiskogule, et äh, sellel nädalal ma usun, et see võimaldab parlamendil oluliselt panustada äh, komisjoni hiljuti avaldatud MIFID-i ülevaatusele ja tõstatab komisjonides ka mitmeid küsimusi aruteluks. Euroopa Parlament on soovitanud läbi viia mitmeid uuringuid kestab esinejad ja palub teda rääkida aeglasemalt, vastasel juhul on kolleegidel teda raske jälgida. Euroopa Parlament selle raportiga äh, kutsub üles läbi viima erinevaid uurimisi erinevate kauplemiskohtade äh, üle äh,, mis kuuluvad MIFID-i regulatsiooni selleks, et tagada äh, et nende poolt pakutavad teenused on reguleeritud vastaval tasemel. ma usun, et komisjon oma konsultatsioonidokumendis on teinud sammu edasi, laiendades organiseeritud kauplemiskoha määratlust, hõlmates kõiki neid kohti, äh, kus saavad kokku ostjad ja müüjad. see tähendab, äh, et äh, oluline lünk saab täidetud ja sellega suudetakse tagada ka proportsionaalsus ning diferentseeritus Äh, nende kategooriate vahel, mis on reguleeritud maaturud, äh, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, äh, tuletisinstrumentide foorumid. ja see regulatsioon nüüd anonüümsete kauplemiskohtade kohta peaks olema igati teretulnud ka kauplejate seas, sest see võimaldab vähendada kuritarvutusi ja regulaatorite juurdepääs korralikele ärimudelitele äh, Äh, võimaldab paremini jälgida hinnakujundust ning vältida äh, kuritarvitusi turul. mis puudutab nüüd MIFIDega antud vabastusi, Euroopa Parlamendi komisjon on ühel mehel, et need tuleks ümber sõnastada, ümber määratleda ja äh, selle rakendamine peab olema standardne kõikjal ühenduses. kui me räägime praegu arbitraaži võimalustest kõikides liikmesriikides, Äh, siis äh, erinevate sama reeglite tõlgendamine ei tohiks olla võimalik. ja on selge, et suurim äh, puudus MIFID-i rakendamisel on olnud Euroopa börsiteabe konsolideerimissüsteemi puudujäägid. investorid ei mõista, kuidas on võimalik tegutseda ilma sellise töövahendita investorid on rõhutanud selle hädavajalikkust, kuid kolm aastat pärast MIFID-i rakendamist ei ole turuosalised suutnud äh, sellist Euroopa börsiteaduse konsolideeritud süsteemi luua. ka majanduskomisjon on arvamusel, et kui äh, turul lahendusi leida, siis tuleb toetada ka äh, seadusandlust seda teemat on tuliselt arutatud komisjonis, on kokku lepitud, et sellised välkkauplemised äh,, äh, nõnda äh, noteeringute täitmine ei ole vastu võetud, kuid komisjonis oli raske hinnata erinevate turutegijate käitumist, eriti kui me räägime äh, välk- ja kauplemise strateegiatest ja on väga raske eh, praegu teha mingeid kindlaid järeldusi nende rolli kohta, ei positiivseid ega negatiivseid. ja seega enne, kui me teeme seadusandlikke ettepanekuid, me peame tagama vajaliku andmete olemasolu, et me ei suruks peale selliseid eh, õigusakte, mis võivad kahjustada Euroopa eh, finantsturgude tegutsemist. me peame tagama ka meie finantsturgude terviklikkuse äh, turg on selleks, et luua turukoht, kus investorid saaksid suunata nende kasutusele kapitali ettevõtetele ja niiviisi toetada reaalmajandust. ja see roll peab olema keskmes, eh, kui me mõtleme eh, MIFIDega kaasnevale õigusloomelisele protsessile. suur tänu, proua Sundberg. ma vabandan, aga ma ütlesin teile mm, alguses Mistress Swinburne, nii et, et andke andeks, seal oli ehm, selles dokumendis, mis mul oli, oli viga ja ma enam kunagi elus seda viga teie puhul ei tee. ja nii nagu te teate, nüüd tuleb meil vaba mikrofon jälle ja kolm kolleegi on soovinud sõna võtta, aga arvestades seda, milline hiline aeg on ja kui oluline teema see on, siis ma annan igale inimesele poolteist minutit. ja kõigepealt härra Philippe Juvin on esimene, kes võtab sõna. tänu, härra president. kolleegid, eh, proua raportöör, see tekst on äärmiselt keeruline ja tehniline, aga milles siin asi on? järjekordselt me eh, teeme siin kokkuvõtteid ja õpime sellest kriisist. tõepoolest, me peame muutma mängureegleid, me peame eh, parema süsteemi eh, paika panema. praegusel hetkel erinevad Euroopa Liidu eh, Äh, liikmesriigid, Euroopa Liidu kodanikud süüdistavad Euroopa Liite, et ikka kõik Euroopa Liit on süüdi ja et euro on süüdi, et äh, muudkui aga astuge Euroopa Liidust välja ja öelge ei eurole, aga tegelikult meil on vaja ühtseid reegleid e, ja seda tuleb öelda jälle ja jälle. kui me tõepoolest üheskoos ei tee, siis me sureme üheskoos ära. meil on vaja ühist poliitikat, meil on vaja ühiseid reegleid ja meie süsteemid peavad töötama paremini tegelikult asi on lõppkokkuvõttes väga eh, lihtne eh,, üheskoos tugevad, üksikuna surnud suur tänu, härra Žõva, järgmisena. Eh, järgmine kõneleja Ungarist. härra president, ma tänan teid kõigepealt. tänan, et te aega nii lahkelt kõikidele antasite, kõikidele andsite sest kui teie olete siin juhatajad, siis meil on alati rohkem aega rääkida proua Swinburne'i raport on väga oluline. me räägime siin praegu finantsinstrumentidest, börsil kauplemisest ja üldse kauplemisest finantsinstrumentidega. aga milles viga on? ikka tõutakse suuremat reguleerimist. minu arvates see on vale. juba praegusel hetkel eh, ei ole arusaadav, eh, millised need eh, Eh, millised need reeglid on. me peame astuma sammu tagasi ja võtma nendest reeglitest välja suurinvesteeringud. me peame eh, panema paika tegelikult karmid reeglid, sellepärast et kui me räägime tuletisinstrumentidest, siis tulemuseks on ainult inflatsioon, raha läheb ähm, suurettevõtete taskusse eh, rahvusvahelisel tasemel, nad lähevad rikka, kõige rikkamate inimeste taskusse ja meie jääme kõike ainult vaesemaks. suur tänu, eh, lugupeetud kolleeg, viimane kõneleja, proua Pačesku. suur aitäh, Sven Põlni raport on suunatud võrdsete tingimuste loomisele kõikide hargmaiste finantsinstrumentide jaoks. minu meelest on oluline, et neid samu tingimusi jät-, kasutada ka nende instrumentide kasutamise järelevalves. me peame tagama ausad konkurentsitingimused ma ei näe tegelikult selles raportis aga tegelikult neid teid, mis viitaksid edasise protsessi standardimisele. ja kui me räägime siin sellest, et vastavaid järelevalveasutusi tuleks teavitada, siis peaks need järelevalveasutustel olema ka võimalus kehtestada reeglistik Äh, mis on ühtne nii börsil äh, kaubeldavate kui ka börsiväliste tehingute puhul. ja ma äh, tahaksin tegelikult teada, et me peaksime kehtestama minimaalsed nõuded ka anonüümsete kauplemisplatvormide suhtes, sellest piisaks. suur aitäh, proua Pasescu! nii ja nüüd me oleme lõpetanud vaba mikrofoni, sõna saate teie, härra volinik. ja kui te olete lõpetanud, on päevakorrapunkt ka läbi. Danke uh,, äh, Mr President. And uh, äh, again in particular of Commissioner tänan president ja voliniku nimel ma tahan öelda, et Barnieri nimel, et me püüame suurendada läbipaistvust finantsturgudel, et kõik äh, olulised turutegijad oleksid allutatud äh, vastavale regulatsioonile, vastavalt selle komisjoni eesmärkide, G kahekümne eesmärk äh,. kui ma räägin proua Svinbergi äh, äh raportist Äh, mis on keskendunud finantsilistele kauplemisele ja anonüümsele kauplemist platvormidele ja reguleerima. see on oluline praegu käima äh, äh, MIFID-i direktiivi läbivaatamise kontekstis see soovitused on tihedalt integreeritud komisjoni e-, ettepanekutesse, mida me valmistame ette äh, aastaks kaks tuhat üksteist. MIFID-i äh, ülevaatamine on oluline komisjoni tegevuskava selleks, et tagada läbipaistvam finantssüsteem, mis teeniks ühiskonda tervikuna. Äh, teatud aspekte on juba reguleeritud on juba käivitatud uh, uus Euroopa Liidu järelevalveasutus, mis alustab tegevust järgmisel kuul. kuid komisjoni ettepanek peaks valmima äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suveks. me loodame Euroopa Parlamendi toetusele, et kiiresti jõuda vajalike reformideni ning tagada nende uh, rakendamine niipea kui võimalik peale nende heakskiitmist. nagu teate, see on oluline tugisammas finantsturgudele. see toetub küll finantskriisi kogemustel, kuid peab tagama finantsturgude tegutsemise ja toimimisega rasketel aegadel. loomulikult sellega seoses on tehtud ja mõningad kommentaarid. tehnoloogia areng ja kiire areng finantsturgudel on samuti näidanud, et regulatiivsed meetmed, mis paar aastat tagasi olid üsna kaasaegsed, on tänapäevaks juba vananenud. kaheksandal detsembril komisjon avaldas oma äh, konsultatsioonidokumendi projekti. me püüame tegutseda ambitsioonikalt ja kõikehõlmavalt kõikide väljakutsetega silmi, silmitsi seista. meie eesmärgid on jäänud samaks, kuid siiski on kriitiline küsimus selles, kuidas finantsturud toimivad, kui avatud ja läbipaistvad nad peaksid olema ja kuidas tagada investoritele juurdepääs äh, finantseerimis- ja investeerimisvõimalustele. nagu Majanduskomisjoni raporti, ka meie näeme vajadust uut tüüpi regulatsioonide järgi, uute äh, kauplemiskohtade ja kauplemismeetodite reguleerimiseks peaks arvestama ka selle ettevõtluse iseloomuga, tagades võrdsed võimalused kõikidele osapooltele ning investorite vajaliku kaitse, kuid samuti kaitsta turgu äh, ebaausate kaubandustavade peal me peame tõhus, äh, me vajame ka tõhusamaid läbipaistvuse reegleid ka aktsiate kauplemisel ning ka, ka uusi tingimusi teiste finantsinstrumentide kanalidele. Äh, ka proua Svinberg on rõhutanud vajadust äh, tõhustada äh, toormega ja aktsiatega kauplemise korda, äh, mis oleks kooskõlas G kahekümne nõuetega. lisaks sellele äh, me peame tõhustama ka reeglid investorite kaitseks, tagadeks selleks, et kõik tooted ja kõik kauplemistavad on kõikide reeglite eeskirjadega kaetud ja see on oluline, et investorite usaldust saavutada Äh, selle direktiivi läbivaatamine äh, tugevdab ka finantsturgude järelevalvet ja võtmeroll selles on äh, uutel väärtpaberituru järelevalveasutustel viies edasi komisjoni tööd, me teeme äh, tihedat koostööd meie rahvusvaheliste partneritega ja vastutavate regulatiivorganitega USA-s. me tegeleme samade küsimustega, äh, et tagada rahvusvaheline konvergents ja äh, vältida regulatiivarbitraaži riski. lugupeetud parlamendiliikmed, proua Svinbergi raport on esitatud väga olulisel ajahetkel, kui toimub regulatiivreform